Uh, kolleegid, läheme nüüd hääletuste selgituste juurde ning alustame proua Delvaux raportiga, mis puudutab vaba liikumise edendamist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist. mõned inimesed on sõna võtnud, alustame härra Tšambatskiga. palun, teil on sõna.